austatud asepresident, teie ekstsellentsid, kallid kolleegid, kallid sõbrad. mul on suur au tervitada Euroopa Parlamendis härra Joseph Bidenit, neljakümne seitsmendat Ameerika Ühendriikide asepresidenti key... asepresident Biden on olnud Ameerika poliitika üks võtmefiguure ja äh, mulle, ta on meie koja sõber olnud juba palju aastaid, ta valiti ja seitsmekümne teisel aastal Ameerika Ühendriikide senatisse, olles üks äh, noorimaid senaatoreid oma riigi ajaloos ta valiti uuesti ametisse kuus korda, enne kui temast sai Ameerika Ühendriikide asepresident. kahe tuhande kaheksanda aasta novembris. ta oli äh, varasem senati välisasjade komisjoni ja justiitskomisjoni asepresident ja ta räägib alati äh, ausalt välja, mida ta mõtleb. sageli on ta kaitsnud äh, küsimusi, mis ei ole ja arvamusi, mis ei ole populaarsed. ta on arvamusjuht, ta ei ole järgija. ja teie kõne, härra asepresident Euroopa Parlamendis tänasel päeval on just nimelt seetõttu nii oluline, nii otsustava tähtsusega meie kõigi jaoks. ja lubage mul teid tänada veel kord selle sooja kutse eest ja Äh, viljakate arutelude eest äh, eelmisel nädalal Washingtonis. kallid kolleegid, kahe päeva pärast äh, hakkavad Ameerika Ühendriigi ja Euroopa Liidu koostöö arutelud, Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit peavad maailma stabiilsuse ja arengu nimel koostööd tegema. härra asepresident, Bideni külaskäik Euroopa Liitu näitab, kui pühendunud on Ameerika Ühendriigid ilma Atlandi-ülese tõhusa partnerluseta, kus mõlemad osapooled on võrdsed, Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit, ei äh, leia me püsivaid lahendusi väljakutsetele meie ees, äh, kliimamuutused, energia, julgeolek, äh, meie kriis, mis puudutavad siiani meid kõiki, ja terrorism, inimõiguste kaitse, vabakaubanduse kaitse, juhtimine maailma tasandil kallid kolleegid, kakskümmend viis aastat tagasi ja kuni tänaseni kehtib äh, see, mida ütles äh, peaaegu samal päeval nagu täna, kaheksandal äh, mail kaheksakümne viiendal aastal pöördus meie poole Ronald Reagan ja see oli siiani ainukene kord, kui Ameerika Ühendriikide president kõneles äh, demokraatlikult valitud Euroopa esindajatele. Teie kohalolek täna siin kojas, härra asepresident, on meie dialoogi uuenemise märk kõige kõrgemal tasandil äh, meie kahe riigi vahel. Euroopas on meil nüüd uus alusleping, mis on äärmiselt oluline Euroopa Liidu jaoks, see annab meile, Euroopa Parlamendile, Äh, uut jõudu, uut tegevusvõim, võimekust ja see on kõikidele eurooplastele äärmiselt oluline. Ameerikas pärast ühte, pärast aastat äh, president Obama juhtimisel äh, on ka tunda uut lootust ja teie külaskäigu ajastus ei võiks olla parem. härra asepresident Biden, meil on suur rõõm tervitada teid täna meie ees siin Euroopa Parlamendis ja palun, teil on sõna. härra president, suur tänu teile nende tervitussõnade eest, meil oli suur rõõm tervitada teid Valges Majas Washingtonis ja mul on suur au ja ka au pöörduda sellise austatud kogu poole. ma töötasin parlamendis, kus oli ainult äh, nelisada kolmkümmend, üle neljasaja kolmekümne liikme ja siin olla on veel suurem au. ma mäletan äh, Reagani kõnet siin kaheksakümne viiendal aastal ja tsiteerida ühte Iiri äh, poeeti Yeatsi, kes rääkis oma Iirimaast äh, Venma ja seda lihavõtte pühapäeval äh, kuuekümnendal aastal ütles, et kõik on muutunud, täielikult muutunud, aga nüüd on sündinud üüratu ilu, palju on muutunud pärast kaheksakümne viiendat aastat, võin ka mina öelda, väga palju on muutunud. ja üüratu ilu on sündinud nagu te juba teate, lugupeetud daamid ja härrad, ei ole mul mitte ainult rõõm olla taas siin Brüsselis äh, teist korda oma asepresidendi ametiaja jooksul. nagu te võib-olla teate, Ameerika äh, ajakirjanikud ja mõned poliitikud äh, viitasid Washington DC-le kui vaba maailma pealinnale, kuid mulle tundub, et selles suurepärases linnas, kus, mille ajalugu on tuhandeaastane, ja mis on Euroopa, mis on Belgia pealinna, Euroopa Liidu peakorter ja NATO peakorter, see äh, ri, ri, linn on parem kandidaat sellele tiitlile. ma olen äh, olnud õiguslooja meie parlamendis kolmkümmend kuus aastat ja seetõttu on mul äh, tõeline au pöörduda Euroopa Parlamendi poole. president Obama ja mina olime esi, oleme teinud viimased viiskümmend aastat teeb tööd selleks äh, ühiste eesmärkide nimel äh, ja me oleme jõudnud äh, oma ametisse pärast tööd õigusloojatena ja seetõttu me austame teid ja teie tööd Euroopa demokraatia nimel. koos oma eelmiste kolleegidega Ameerika Ühendriikide Kongressist ja teiega ise esindame me üle kaheksasaja miljoni inimese. meie valitud kogud, mis loovad õigusakte ühele kaheksandikule planeedi elanikkonnast, see on märkimisväärne. ja nüüd Lissaboni leppe tingimustes on teie pädevused suurenenud, teie vastutus on suurenenud ja teie mõju on suurenenud. meie tervitame seda arengut me tervitame seda sellepärast, et meie Ameerika Ühendriigid vajame tugevaid liitlasi, tugevaid koostööpartnereid, kes aitaksid meil kahekümne esimese sajandi väljakutsetega toime tulla. paljud meie väljakutsetest, paljud meie probleemidest on ühe, ühesugused ja samad nagu eelmisel sajandil, mõned aga teistsugused. ma ütlen äh, konkreetselt, Obama Bideni administratsioon on veendunud, et meil on vaja Euroopa Liidu äh, ärksa ja elava Euroopa Liidu toetust, tugevat toetust. me leiame, et Ameerika Ühendriikide jõukuse ja pikaajalise julgeoleku seisukohast on see möödapääsmatu, ärge kahelge selleks hetkegi. Äh, kui ma juhtisin Ameerika Ühendriikide senati välisasjade komisjoni, siis äh, sain ma kohtuda nii mitmed, mitmete liikmesriikide õigusloojatega ja kohtusin ka mõningatega teie hulgast nii et pärast kõiki neid aastaid hindan ma kõrgelt äh, seda ainukest mitmerahvuslikku äh, parlamenti kogu maailmas, mis on otse valitud väga palju on äh, aja jooksul muutunud äh, ja mul on hea meel, et äh, Atlandi-ülese dialoogi abil ehitate teie üles tugevaid suhteid Ameerika Ühendriikide Kongressiga ja ma usun, et teie ametkond Ameerikas aitab sellele kaasa. ja öö, üle kuuekümne aasta tagasi natsiliidrid kirjutasid alla allaandmise lepingule, et lõpetada maailmasõda ja Piccadilly Circusil Timesi väljakul äh, olid äh, järgmisel päeval pidustused samuti Champs-Élysées ja kõikides Euroopa linnades, ka siin Brüsselis äh, ja kirikus käijad laulsid Belgia, Briti, Ameerika Ühendriikide hümne ja sellel võidupäeval kaheksandal mail tuhande üheksasaja neljakümne viiendal aastal oli äh, see konvent äh, varemetes äh, pärast sõja kohutavaid vapustusi. ja sellest hetkest alates on tulnud rahumeelne, arenenud rahumeelne Euroopa, Euroopa Parlament, mis tol hetkel oli kõikide jaoks midagi mõeldamatut. kuid sellegipoolest tänu teie kaaskodanike ja kaasmaalaste äh, pingutustele äh, John Henry Spaak, Jean Monnet, Robert Schumann äh, ja kõik teised ja kes on teeninud ära president Johnsoni medalid ja aumärgid. tänu kõigi nende pingutustele on see siiski saanud võimalikuks ja me oleme täna siin kojas. see Äh, et äh, terase ja söe äh, liidust on saanud majanduslik ja poliitiline kogu, mis on pühendunud vabale mõtlemisele, vabale liikumisele ja vabale äritegevusele. on tulnud euro-, on sündinud Euroopa, mis ei ole mitte enam koht, vaid ka idee, mõte. president Obama ja meie usume sellesse mõttesse, sellesse ideesse ja me usume paremasse maailma, paremasse äh, Euroopasse, mida see idee äh, toob meie kõigi jaoks. Euroopa ja kõik liikmesriigid äh, saavad kasu kaubanduslepingutest, keskkonnavastasest, keskkonnakaitsevõistlusest, ühisel häälel ja poliitilised väärtused Euroopa Liidus on samad, mis Ameerika Ühendriikides. Euroopa on tervik, Euroopa on vaba ja Euroopa on rahumeelne, seda me tahame nagu president Obama ütles äh, umbes aasta tagasi äh, Prahas, tugevast Euroopast äh, saab tulla ka tugev partner Ameerika Ühendriikidele ja meil on vaja tugevaid partnereid. just nimelt sellepärast anname me endast parima selleks, et toetada äh, Euroopa suuri pingutusi, sellepärast et viimase kuuekümne viie aasta jooksul on selgelt näha olnud, et kui ameeriklased ja eurooplased pühendavad oma energia ühistele eesmärkidele, siis äh, ei ole midagi, mida me ei suudaks saavutada üheskoos, äh, lähtudes äh, oma Marshalli plaanist saame me üles ehitada euro-, oleme üle, üles ehitanud Euroopa ja üle, oleme üles ehitanud NATO, maailma kõige tugevama julgeolekuliidu mis on ühen-, ühendanud Ameerikat ja Euroopat ja toonud seda veelgi lähemale läbi aastate. üheskoos oleme me loonud kõige suurema kaubandussuhte üle kogu äh, maailma, maailma ajaloos, mis hõlmab umbes nelikümmend protsenti maailma kaubandusest äh, ja me saame, me oleme äh, viinud mõlemad maailmaosad ennenägematu jõukuseni. me oleme üheskoos osutanud abi neile, kes kannatavad humanitaarkatastroofide all rohkemates maailmapankades, kui ma suudan hetkel meenutada, alates Lääne-Balkanist, kuna tänase Haiti elanikkonnale. Nendele skeptikutele, kes kõikidest nendest saavutudest hoolimata seavad küsimärgi alla Atlandi-üleste suh-, Atlandi-ülesed suhted või meie riigi su-, suhtumise ühinenud Euroopasse, ütleksin ma järgmist. isegi kui Ameerika Ühendriigid ja kõik need riigid, keda teie esindate, ei oleks üh-, ühised ühistes väärtustes ja ühises pärandis, ühises pärandis, siis meie globaalsed huvid äh, seoksid meid möödapääsmatult. Teie, meie, minu riigi ja Euroopa suhe on äh, täna nii tugev ja nii oluline, kui äh, see on, kui see üldse on võimalik, meie kaasaegne sajand on teinud meile uusi väljakutseid ja, ja ja need on sam-, sama suured väljakutsed nagu varasemad väljakutsed eelmistel sajanditel ja üheskoos me võitleme nende väljakutsetega, meie, meil on küll eriarvamusi, kuid äh, me võitleme siiski koos. kliimamuutus, üks kõige suuremaid väljakutseid, millega seisab silmitsi meie planeet. Ameerika Ühendriigid ja Euroopa teevad koostööd, et tagada, et kõik riigid ja iseäranis suured majandusruumid aitaksid kaasa ülemaailmse lahenduse leidmiseni. me kõik teeme tööd, me kõik astusime Kopenhaagenis suure sammu edasi nüüd me peame nende heitmete kärpimistega jätkama, me peame rahastamisega jätkama, me peame läbipaistvuse edendamisega aitama, me peame aitama kõige haavatavamaid vaeseid äh, vahe, Vaikse ookeani äh, saartes ja, ja saartel ja mujal, kes äh, on kannatanud selle kriisi all. Afganistanist, Pakistanini teeme me koostööd selleks, et võidelda Al-Qaeda vastu äh, ja Talibani võitlejate vastu ja koolitada välja Afganistani äh, sõjavägi ja politsei, nii et Afganistani valitsus äh, lõpuks saaks kaitsta ise oma rahvast ega peaks kasutama naabrite abi. me aitame üles ehitada Afganistani võitle-, valitsemissuutlikkust koos Euroopa Liiduga ja me eraldame nii tsiviil- kui ka finantsabi selleks, et neid olulisi missioone toetada, nende missioonide toetamine ei ole sugugi alati olnud populaarne, aga mina tean, nagu ka teie teate, et see on olnud möödapääsmatu. meil liidritena on kohustus selgitada oma rahvastele, et meie ühise julgeoleku huvides on see hädavajalik, aga uskuge mind, poliitikuna, kes on kolmkümmend kaheksa aastat äh, see poliitikaga tegelenud, saan ma aru, et see ülesanne ei ole kerge. ma võin teile kinnitada, et sellised arvamused ei ole sugugi mitte populaarsed äh, Ameerika, populaarsemad Ameerika Ühendriikides, kui need on teie liikmesriikides. Ameerika Ühendriigid ja Euroopa seisavad äh, külg külje kõrval äh, võitluses äh, tuumarelva leviku vastu. see areng on seadnud ohtu meie kodanikud, meie naabrid ja see puudutab ka meie lähiseid liitlasi. üheskoos, üheskoos oleme me alustanud võitlust ja, ja koostööd ka Iraani liidritega lugupeetud daamid ja härrad, president mõtles, mida ta ütles skeptikute arvamusest hoolimata. me sirutame oma käe kõikidele osapooltele, kes on valmis äh, relvadest loobuma. president Obama ütles, et nad on valmis kokkuleppeks äh, Iraanile huvid lähtuvalt äh, vastastikusest vastastikustest huvidest ja hu vastastikusest väärtusest. me oleme selgitanud, kuidas me saame rahvusvahelises üldsuses üles ehitada usaldust ja anda ja äh, me peame ka arendama Iraani rik-, uraani rikastamise õigustikku ja, ja nii edasi. Iraani äh, äh, liitlased tegutsevad endiselt nii, et meie piirkondlik stabiilsus on seatud ohtu, ma tahaksin öelda, et Iraani tuumaprogramm ei ole kooskõlas tuumarelva leviku peatamise lepinguga ja see, see tekitab ohu äh, võidurelvastamiseks äh, Lähis-Idas ja kas poleks siis irooniline, äh, kui nüüd, kus on raudne eesriie langenud, ja vastastikused ohud on äh, kadunud superriikide vahel, äh, kui nüüd tekiks uus võidurelvastumine ja seda maailma kõige ebastabiilsemas äh, piirkonnas, see oleks tõesti paradoksaalne. paradoksaalne oleks selline areng ja ka see areng oleks selline, mida meie lapselapsed, lapselapselapsed meile kunagi ei andestaks Iraani liidrid toetavad terrorismiorganisatsioone äh, lisaks äh, tuumarelvale ja samuti äh, nad kiusavad taga oma kodanikke, kes nõuavad õiglust rahumeelsel moel ja sellist käitumist võib pidada oma rahva petmiseks, ükskõik milline see valitsus ka ei oleks. ja Iraan ei ole olnud valmis äh, rahvusvahelistest reeglitest kinni pidama ja vastutustundlike riikide ühendusega liituma. ja see tähendab äh, üha suuremat isoleerimist. Iraan on ohuks äh, ja selle ohuga silmitsi seistes oleme me pühendunud kõigi oma liitlaste julgeolekule ja seetõttu oleme me ka raketikaitseprogrammi alustanud selleks, et Äh, kaitsta selle kontinendi, seda kontinenti raketirünnakute eest. lugupeetud daamid ja härrad, me teeme ka koostööd NATO-s selleks, et äh, kanda hoolt tulevaste julgeolekuohtude eest, sealhulgas äh, energiajulgeolek, küberjulgeolek, me jätkame toetamist, NATO ja Euroopa Liidu julgeolekukoostöö toetamist Ameerika Ühendriigid äh, tegutsesid eelmisel aastal äh, Euroopas kiiresti, kui äh, finantskriis, mis oli suurem kui ükskõik milline finantskriis kunagi varem, tabas Euroopat ja tegutsedes üheskoos õnnestus meil ära hoida tõelist maailma majanduse kokkuvarisemist, mida tol ajal ennustati. täna Äh, mina ja president Obama jälgime väga tähelepanelikult, äh, mis juhtub äh, Kreeka finantskriisiga ja kuidas Euroopa Liit püüab selle, selle, seda kriisi kontrolli alla saada. me tervitame Euroopa Liidu toetuste paketti, mis on vastu võetud koos Rahvusvahelise Valuutafondiga. me toetame seda otse ja ka läbi Rahvusvahelise Valuutafondi. me aitame teil päästa Kreekat. Need näited ja väga paljudki teised näited, mida ma võiksin siin tuua, näitavad, kuidas Euroopa ei ole mitte ainult meie kaubanduspartner, Ungar kõige lojaalsem neist, vaid ka meie kõige tähtsam liitlane. lugupeetud daamid ja härrad, kuus äh, aastakümmet tagasi kohtusid meie eelkäijad, et hakata üles ehitama äh, meie institutsioone ja et taga, selleks, et tagada, et äh, maailmasõjad enam ei, kunagi ei kordaks. Need institutsioonid, sealhulgas see koda siin, on olnud edukad. aga nüüd me peame Äh, keskenduma uutele väljakutsetele. maailm on muutunud. maailm on muutunud äh, pöördumatult. üüratu ilu on sündinud. ja võib-olla kõige keerukam väljakutse, millega me silmitsi seisame, kõige keerukam oht on äh, see oht, mida äh, sünnitavad meie enda kodanikud äh, äärmuslaste näol, äh, vägivaldsete äärmuslaste näol, juhul kui sellised vägivaldsed äärmuslased näiteks satuvad massihävitusrelvade peale, saavad need oma kätesse. terrorism ei tunne piire. mitte ükski riik, ükskõik kui tugev, ükskõik kui jõukas, ükskõik kui organiseeritud, ükskõik kui võimekas, ei suuda selliste väljakutsetega ise toime tulla meie pingutused võivad olla edukad ainult siis, kui me liigume äh, mööda sama teed ühiselt ja seda me peamegi tegema. uued pädevused, mis, äh, mida Lissaboni mm, leping andis sellele parlamendile, on andnud teile suurema rolli, suuremad kohustused äh, selles võitluses. Ameerika Ühendriikide valitsus ja see parlament on püüdnud kaitsta oma kodanikke parimal võimalikul moel, ilma seejuures seadmata ohtu põhiõigusi, millele meie organisatsioonid on üles ehitatud. ma olen täiesti veendunud, et me peame ja suudame kaitsta oma kodanikke ja samal ajal säilitada oma vabadused. pärast seda, kui president Obama ametisse astus, oleme meie võtnud arvesse meie põhiseaduslikke nõudeid selleks, et liikuda veel täiuslikuma liidu suunas ja meie üks äh, esimesi samme oli äh, ülekuulamiste lõpetamine, äh, mida me ei saanud puhta südametunnistusega enam jätkata. me nõudsime Guantanamo lahe kinnipidamiskeskuse sulgemist. Guantanamo lahe kinnipidamiskohtadest on saanud terrorismivastase võitluse häbiväärse moe sümbol me hindame äh, seda toetust, äh, mida te olete meile osutanud, ükskõik kui raske see teile ka ei oleks olnud. me astusime neid, need sammud sellepärast, et nagu teie, president Obama ja, ja mina olime äh, selle vastu, et meie ideaalid ja julgeolekuotsused on valik, me usume, et me peame neid kahte mõistet, kahte kontseptsiooni ühendama ja sellisel moel võitlema vägivaldse ekstreemsuse vastu. sellepärast, et meie eesmärgiks on äh, muuta seda, mida me väärtustame, me peame muutma omaenda käitumist kaheksa päeva pärast üheteistkümnenda septembri terrorirünnakuid ütlesin ma tuhandetele ähm, üliõpilastele oma koduriigis, et nad ei saa, nad ei tohi lubada üheteistkümnenda septembri tragöödial oma elu muuta, sellepärast et just nimelt seda terroristid tahavadki. ma ütlesin neile, et Ameerika Ühendriigid ei saa ka jääda peale selles võitluses, kui me tegutseme üksinda ja need äh, äh, sõnad ei sobinud mitte õhkkonnaga tol ajal, vaid ma arvan, et äh, need osutusid hiljem ka, ka tõeseks ja nad on jäänud tõeseks kuni tänaseni ma ei pea rääkima sellele äh, austatud auditooriumile siin, kui auväärsed on Euroopa traditsioonis, äh, traditsioonid selles vallas, äh, me kus Euroopa on väärtustanud kõigi inimeste väärikust, need on õigused, mis on võõrandamatud, meie oleme kirjutanud needsamad õigused oma konstitutsiooni, Ameerika Ühendriigid on pühendunud privaatsusele, meie pühendumus privaatsusele on sama sügav kui teie pühendumus, meie põhiseaduse neljas Äh, punkt äh, kaitseb meie äh, kodanikke põhjendamatute riigi sekkumiste eest. ja see on, nagu üks meie juriste ütle, kunagi kuulsusrikkalt ütles, õigus olla üksi, olla, saada üksi jäetud, see on meie põhiseadusega kaetud põhiõigus. ja nagu Euroopa Liit, ka meie ülemkohus on seda õigust äh, kirjeldanud äh, kui äh, õigust, mis kajastab meie inimväärikust. ja mina isiklikult olen oma kolmekümne kuue aastase karjääri jooksul alati kaitsnud eraelu puutumatust seda Ameerika Ühendriikide senatis, Ameerika Ühendriikide senatis oleme me korraldanud alati üritusi neile, kes on pühendunud kodanikuvabandustele ja igal aastal mina ja hiljem ka president Obama oleme olnud nende inimeste hulgas, keda valitakse äh, nende äh, õiguste eestvõitlejateks ja see ei äh, ole tegelikult, see ei puuduta ainult mind, see näitab seda, kuidas me oleme kõik pühendunud meie administratsioonis eraelu puutumatuse ja inimeste õiguste kaitsmisele. ja mina olen kaitsnud sellised õigused viimased kolmkümmend seitse aastat ja siis, kui ma senati justiitskomisjoni juhtisin, mis äh, nimetab ametisse ka äh, kohtuametid ja mina äh, muutsin enda jaoks prioriteediks, et ma kohtunikelt alati äh, uurin enne, millised on nende eraelu puutumatuse ja isikuvabaduste äh, alased äh, vaated, enne kui nad ametisse nimetatakse. meie president Obamaga peame oma pühaks kohuseks oma kodanikke kaitsta, neid kodanikke, keda me teenime ja me peame kaitsma ka nende kodanike õigusi. president Obama on öelnud, et selleks, et meie oma riigi turvalisuse säilitamine on esimene mõte, mis talle pähe tuleb, kui ta hommikul silmad lahti teeb ja viimane mõte, mida ta mõtleb enne seda, kui ta õhtul silmad kinni paneb. ma arvan, et praktiliselt kõik maailma liidrid mõtlevad seda mõtet äh, samamoodi. ja samuti lisaks eraelu puutumatuseni on meie füüsiline turvalisus samuti võõrandumatu õigus. ja riik, kes tahab kaitsta oma öö, äh, kes ei kaitse oma riigi äh, füüsi-, füüsilist, äh, kodanike füüsiliste turvalisusi, on samuti riik, kes äh, on nagu riik, sama süüdi nagu riik, kes piinab oma dissidente. me peame kasutama kõike vahendeid, mis meil on, et hoida ära meie äh, riigis äh, selliseid terrorirünnakuid, nagu me oleme kogenud New Yorgis, Londonis, Madridis äh, ja nii edasi, me peame kasutama kõiki legitiimseid tööriistu, mis meie käsutuses on, õiguskaitseorganid, sõjavägi, tehnoloogia ja nii edasi. ja me peame seda tegema kooskõlas meie õigusega ja meie väärtustega meie vaprad inim-, vaprad kodanikud, kes äh, meie sõjaväe esindajatena äh, osalevad erinevatel äh, õiguskaitse, korrakaitsemissioonidel ja moodustavad sellised mm, võrgustiku, on ära teinud meie kiituse, täna kasutades reisijate andmeid hoiti ära üks rünnak New York Times väljakul ja me äh, peame selliseid rünnakuid ära hüüdma ja kasutama ära kõiki vahendeid ja seetõttu me leiame, et terroristide rahaliste vahendite jälitamise programm on selleks äärmiselt oluline. see äh, programm on aidanud meil äh, võidelda terrorismi vastu, avastada terrorist, terroristide salaplaane ja kaitsnud meie kõikide elusid ja see, seejuures tuleb isikuandmete kaitse tagada ja kasutada seda ainult terrorismivastases võitluses ja kui see on hädavajalik, me mõistame aga teie mureküsimusi ja seetõttu me tegu- te,, tegutseme koos, et teie mureküsimusi lahendada ja ma olen veendunud, et me suudame kasutada nii seda tööriista, mis on meie käsutuses, kui ka tagada äh, eraelu puutumatus. on äärmiselt oluline, et me teeksime seda võimalikult kiiresti Äh, endise Ameerika Ühendriikide senaatorina tean ma, kui keeruline on langetada neid äh, raskeid valikuid, mida äh, ülemaailmsed muutused meilt nõuavad, säilitades samal ajal oma väärtuste kaitse. kõik teie, kui te vääre-, valite, hääletate selles parlamendis, peate neid valikuid langetama, ma eeldan. aga kui me jõuame kokkuleppele terroristide rahastamisvahendi jälitamise programmi osas, siis see aitab meil hoida ära terrorismirünnakuid. meie liidritena peame ka peame tagama nende kaheksasaja miljoni inimeste kaitse, keda me kõik ühiselt esindame. meil on olnud varem lahkarvamusi ja meil on, saab tulevikus olema ka lahkarvamusi, aga ma olen veendunud, et äh, Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liidud tulevad kahekümne esimese sajandi väljakutsetega toime, nii nagu kahekümnenda sajandi väljakutsetega, kui me räägime üksteisega, kui me kuulame üksteist ja kui me suhtleme ausalt. lugupeetud daamid ja härrad, äh, julgus nagu õpetas meid Winston Churchill, on see, mida on vaja, et tõusta püsti ja kõneleda. julgust on vaja ka selleks, et istuda maha ja kuulata. tänasel pärastlõunal olen mina siiani rääkinud ja olge veendunud, et mina, minu äh, valitsus, minu president oleme valmis kuulama, kuulama meie liitlasi, lugupeetud daamid ja härrad, see pole mingi juhus, et Ameerik-, et Euroopa Liidud olid minu esimene öö, ookeaniülene külas, külastussihtpunkt ja et me oleme olnud dialoogis korduvalt pärast seda, me oleme kohtunud korduvalt pärast seda, Ameerika Ühendriigid vajavad Euroopat ja ma usun, et Euroopa vajab Ameerika Ühendriike, me vajame üksteist rohkem kui kunagi varem. nii et äh, selle nädala tähtpäevad on suurepäraseks võimaluseks meil taas kinnitada meie sidemeid, mis on tulnud pärast juba ammu möödunud õudusi, sõjaõudusi. nüüd, olles liitlased, olles partnerid, vaatame me kõigepealt üksteise otsa, et nõud-, paluda toetust, enne kui me vaatame kuskile mujale. nüüd on meil suur au ja me tunneme suurt tänutunnet olla teie kõrval kus me saame ühiselt võidelda. nii et ma olen siin, et kinnitada. president Obama ja Joe Biden toetavad tugevalt, tugevat ühenda-, ühinenud ja vaba Euroopat. me toetame tugevalt teie missiooni. Äh, olgu Jumal teiega ja kaitsku Jumal kõiki meie vägesid. suur tänu! Uh, much, suur tänu, härra asepresident. see oli väga heaks põhjaks meie tulevasele koostööle, meie tulevastele läbirääkimistele. nagu te ütlesite, kuulamine ja rääkimine, kuulake üksteist ja rääkige üksteisega, see on väga oluline. ja ma sooviksin tänada teid selle eest, et te kordasite äh, neid viimase nädala väga olulisi sõnu Euroopa nõuab Ameerika Ühendriiki. me äh, oleme kogenud esimest ja teist maailmasõda, näinud, kuidas raudne eesriie langes, me oleme palju võite äh, kogenud demokraatia edendamises. ning teie ütlesite täna, et Ameerika vajab Euroopa Liitu ja ma leian et see on meie partnerlusele väga heaks alguseks, meie koostööle väga heaks alguseks. suur tänu veel kord, härra asepresident!